You... Um, aitäh, kolleegid, nagu te teate, siis äh, täna on meil väga tihe ajagraafik äh, seoses järgmiste äh, teemadega ja nüüd on meil üks päevakorrapunkt, millega me oleme veidi üle aja läinud ja läheme kohe selle juurde, härra Nadži raportöör on juba siin. neljas päevakorrapunkt, mis puudutab vähemustega seotud miinimumstandardeid Euroopa Liidus ja annan härra Nadžile kohe sõna. kolleegid, kui te lahkute, siis palun tehke seda vaikselt. härra Nadži, palun võtke sõna. suur tänu, esimees. Colleagues, uh, please leave us quietly as you... kolleegid, palun lahkuge nii vaikselt ja härra Nagi äh, soovib äh, sõna Thank you. Mr Nagy, go, you have to go ahead, okay, I am afraid. härra Nagy, palun sõna. jah, aitäh, head kolleegid, sooviksin tänada teid kõigi omapoolse panuse eest. tahaksin teile tutvustada oma raporti projekti, mis puudutab äh, vähemustega seotud miinimumstandardid Euroopa Liidus, sooviksin äh, kõigepealt äh, tänada variraportööre oma panuse eest, äh, vähemuste õiguste töörühma liikmeid, esimehe, esimest suurepärase toetuse eest, aitäh! põhiõiguste ameti esindajad, ECMi esindajaid, vähemustega küs-, tegelevad te, vabaühendust, mitmeid teisi vabaühendusi ja eksperte ja nõunikke. vähemuste õiguste kaitse on kasulik kõigi, kogu ühiskonnale, see on rahutagamise vahend, see aitab ennetada konflikte, tagada turvalisust, stabiilsust ja arengut mul on väga hea meel esenda-, esindada siin meie fraktsiooni, et näidata, et tegemist on huviga vähemuste õiguste osas kõikides fraktsioonides see, mis puudutab raporti projekti vähemustega seotud miinimumstandardite osas Euroopa Liidus, lähtub Euroopa Liidu põhiõiguste hartast ning Kopenhaageni kriteeriumeid ja Euroopa Nõukogu dokumentidest nagu raamkonventsioon ähm, vähemuste osas ning Euroopa piirkondlike vähemuskeelte Äh, dokumendist, millele on mitmed liikmesriigid alla kirjutanud. tekst puudutab kolme sammast, haridus, kultuur ja keeleõigused, samas võttes arvesse ka subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse perspektiivi. see jätab välja poliitilised õigused, mis on liikmesriikide otsustada äh, kes on vähemused ning eh, kellel on nende vähemuste õigused. see on oluline aspekt. enam kui aastakümme see pärast eh, resolutsiooni allkirjutamist ning eh, meie esimees härra Moraes rääkis sellest teemast juba enam kui aasta tagasi mis puudutab Kopenhaageni kriteeriume, siis me mingit tagatist ei ole, et kandidaat peab äh, kinni nendest nõudmistest pärast seda, kui on saanud liikmesriigiks. sellepärast sooviksime me minna kaugemale ning äh, äh luua direktiivi vähemustega seotud miinimumstandardite kohta Euroopa Liidus. Need, kelle õigused on tagatud, nende vähemuste osas tingimused äh, puudutavad liikmesriike. tahaksin teile meelde tuletada, et käesoleval aastas on vastavas algatuses äh, kogutud kolm miljonit allkirja selleks, et äh, õigusakte algatada, et tugevdada kaitset äh, keeleliste vähemuste osas ning tugevdada kultuurilist mitmekesisust Euroopa Liidus. sooviksin rõhutada, et tegemist ei olnud sama alga-, tegevusega kui algatusega, Äh, vaid selle sai, see sai alguse kaks tuhat kolmteist aastal komisjoni poolt, selle lõpetuseks äh, kohus kaks tuhat seitseteist aastas otsustas, et Euroopa Komisjon on sunnitud algatusega tegelema, seega küsimus, mis puudutab inimeste kaitset äh, äh rahvus- ja keeleliste vähemuste hulka. üks koma kolm allkirja on kogutud, nüüd me teame, et rahvusvähemused puudutavad neljakümmend miljonit Euroopa kodanikku ning nad peavad teadma, et Euroopa Liit käsitleb nende õigusi. põhiõiguste amet on otsustanud, et kui Euroopa Liidul ei ole täieliku õigusraamistiku osas äh, paika pandud, siis võib lähtuda teatud teemadest, mis puudutavad inimese kuuluvust rahvusvähemusse. lisaks on mitmeid spetsiifilisi dokumente Euroopa Nõukogult, näiteks resolutsioon eh, tuhat üheksasada kaheksakümmend viis aastast kaks tuhat neliteist, kus on detailsed aspektid välja toodud rahvusvähemuste osas Äh, projektis on välja toodud ka mitmed head praktikad Euroopa Liidus, näiteks Saksamaal, Soomes, Austrias ja Itaalias. Need parimad praktikad vajavad jagamist ja kasutamist liikmesriikide poolt. vähemuste erivajadused, näiteks vajalikud võimalused hariduse tagamiseks vähemuskeeltes, ka maapiirkondade sama tagada. mis puudutab äh, vähemuskeelset haridust, siis ei peaks äh, lähtuma majanduslikest põhjustest või rahalistest vahenditest selleks, et väikeseid koole hallata, vaid tagada õigus saada haridust omas keeles. lahendus nende erivajaduste osas öö, äh, soovib, et komisjon teeks seadusandliku ettepaneku direktiivi osas vähemustega seotud miinimumstandarditeks Euroopa Liidus. head kolleegid, see raport, sellega seonduv muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend üks juuni kaksteist null null aitäh, härra Nagi, peaksin nüüd selgitama kolleegidele seda ajakava, mis puudutab seda raporti projekti ja koostööperspektiivi ja me peame kindlasti lõpetama enne Facebooki kuulamist tänase selle teema arutelu ja kolm sõnavõtjat äh,, proua Post, kes on variraportöör, proua Spinelli ja proua Juroka, kas me võiksime piirduda nende kolmega, sest vastasel korral äh, läheb mul raskeks. peaksite seda kava nägema, see on tõesti nagu võib-olla ei tohiks valju häälega seda välja öelda, aga piirdugem nüüd kolme sõnavõtjaga, sest meil toimub ka täiendav arutelu hiljem ja vabandan, et teid niiviisi survestan ja kõigepealt Soraya, palun. Eh, suur tänu, esimees. meil toimus esimene variraportööride kohtumine eelmisel nädalal Strasbourgis. tulid kokku erinevad variraportöörid, raportöörid, eh, suur tänu, tegemist oli esimese väga hea kohtumisega minu meelest. ja hoolimata sellest, et ma saan aru, miks härra Nagi eh, pidi keskenduma nendele kolmele sambale, selles äh, raporti projektis, siis ma arvan, et väga oluline on siiski, et me tagame õigused ka teistele etnilistele vähemustele. sellepärast, et äh, ilma nende õigusteta ei saa nad kultuurilisi, hariduslikke ning äh, keelelisi õigusi kasutada. tahaksin lisada veel mõningaid punkte äh, sellele raportile, peatükke nii-öelda, ja loeksin peatükid ette. üks osa, üks nõndanimetatud peatükk võiks käsitleda identiteedikaitset ning austamist, äh, kodanikuõigusi, kodakondsusõigusi äh, ko, ning peaksime käsitlema ka erinevat, erinevaid diskriminatsiooniliike ning kihistumise vorme, äh, selle kohta on ka Euroopa Nõukogu resolutsioon olemas. meil on vaja ka äh, osa, mis käsitleks aktiivset ning mõtestatud osalust. ning äh, mul on mõtteid ka juba olemasolevate peatükkide kohta minu meelest olulisi mõtteid, näiteks vähemuste ajaloo muutumine üheks osaks õppekavast koolides ning nii inimeste kui ühiskonna õpetamisest, erinevatest foobiatest, islamofoobiast, antisemitismist ja nii edasi ja nii edasi. oluline on ka vähemuste mälestuspäevade tähistamine ning selle tähistamine ka riiklikul tasandil. samuti on oluline, et oleksid kultuurilised asutused, kes tegeleksid kultuuriliste ning äh, keeleliste vähemuste äh, kultuuripärandiga. Äh, ja põhimõtteliselt ootan juba pikisilmi edasist head koostööd. proua Spinelli ja siis proua Jurok. proua Spinelli, suur tänu, lugupeetud esimees Maria Albiol parandab, <laughs> et teda ei ole täna kohal ja ma räägin tema nimel kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, et ta on valmistanud ette hea töödokumendi vähemuste õiguste kaitse küsimust äh, tuleks käsitleda ei, äh, ennetustöö käigus äh, ja tagades õiglase, õiglase koostöö Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. Euroopa Liidul ei ole vähemuste kaitse küsimuses kõikehõlmavat lähenemist, iseäranis, mis puudutab institutsioonilist rassismi, diskrimineerimist, xenofoobiat. proua Albiol tahaks seetõttu käsitleda just nimelt institutsioonilist, struktuurilist ning süstemaatilist diskrimineerimist, rassismi, ksenofoobiat ning igasugust muud vägivalda, mida rakendatakse vähemusrühmade vastu. me peaksime äh, nõudma, et kõik institutsioonid ennetavalt tegeleksid vähemaste õiguste kaitsega. ta juhib tähelepanu ka sellele, et vähemuse määratluse puudulikkus ei tohiks olla takistuseks sellele, et astuda vastu igasuguse diskrimineerimise vastu vähemusrühmade suhtes. osaluspoliitika on esimene meede, mida tuleks rakendada ning see on väga oluline meie variraportööri jaoks. vihakõne, vihakuriteod väärivad rangelt hukkamõistu ning ta usub, et enesereguleerimise poliitika on vajalik selleks, et tagada vähemuste õigused. mis puudutab keelelisi õigusi, siis äh, juurdepääs äh, riigiteenustele oma keeles tuleb tagada, haridust tuleb pakkuda äh, nii, et see ei tekitaks killustatust ning piirkondlikus keeles. ja lõpetuseks kahekümne viienda oktoobri kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta parlamendi resolutsioon, äh, mis käsitleb põhiõigusi seoses romi, romade integreerimisega Euroopa Liitu ning äh, mustlase vastasuse vastu võitlemist, äh, peaks kajastuma uues raportis, tema oli kuue variraportöör selles küsimuses ning nõuab, et see oluline dokument samuti leiaks kajastust selles algatuses ja enne, kui tuleb meie Facebooki üritus, on mul vaja väikest pausi, nii et teeme kiiresti. Äh, suur tänu, ütleb proua Juraka, suur tänu äh, ja et äh, oleme jõudnud selle ajaloolise hetkeni ja ma leian, et nüüd me peaksime võimalikult toetama meie raportööri, see dokument võib kujuneda tugevaks, see võib minna nõukoguni välja ning sellel võivad olla praktilised käegakatsutavad tulemused, nii et suur tänu selle väga pühendunud eeltöö eest ka meie poolt mis puudutab diskrimineerimise vastast õigust, siis kui meil on äh, trahvid ja karistused paigas, siis see on väga hea, siis kui meil on äh, õiguslikud alused selle dokumendiga kaudu, äh, kus on selge, konkreetsed võrdlusalused paigas ning järelevalve võimalus paigas, siis me jõuame kuskile, me ei taha aega raisata Äh, oodates komisjonilt suuri lubadusi, sellepärast et muidu me peame lihtsalt kümme aastat istuma ja käed rüpes pealt vaatama ja ootama. nii et äh, keskendume sanktsioonidele, teedokument on väga oluline ja kui me selle dokumendi veelgi tugevamaks muudame, toome sisse uued õigused identiteedi küsimuses ja nii edasi ning kodanikuühiskonna tugevdamise küsimuses, äh, nii et inimesed saaksid ise avaldada arvamust, iseennast kaitsta, siis on olukord veel parem muidu äh, peavad suurorganisatsioonid teisi kaitsma, kes ei, äh, tegelikult ei tea nii põhjalikult, millistes oludes on need inimesed, keda nad peaksid kaitsma, nii et me peame äh, kogukondade esindajaid tugevdama, nii et nad saaksid olla teistele eeskujudeks ning ise kõneleksid enda eest. sinu sõnum on väga oluline, seda tuleks kajastada ka teistes teiste teemadega seoses, mitte ainult konkreetselt diskrimineerimise vastase võitluse temaatikaga seoses, vaid ka majandustemaatika valdkonnas. Nende inimeste vastu, kellest me siin räägime, rakendatakse diskrimineerivaid meetmeid ka majanduses, jah, kriis, kui me vaatame kriisi, siis kriisi eh, tulemused näitavad selgelt, et vähemused on vaesed ja teie dokumendiga püüdkem siis tugevdada kõiki teisi Euroopa Liidu algatusi, mis on seotud vastuse vastase võitlusega, sellepärast et need inimesed kannatavad mõnikord lausa kolmekordse diskrimineerimise all. suur tänu tehtud töö eest! härra Nagi, kas soovite veel lõpetuseks paariks sõnaks sõna? suur tänu kõikide nende kommentaaride eest ma arvan, et me püüame kõiki vähemusi arvesse võtta, mitte ainult äh, etnilise ja äh, rahvuslikke vähemusi, vaid ka puuetega inimesi tegime, me oleme pidanud äh, aru variraportööridega ning meid ootab tõenäoliselt ees väga sujuv koostöö ning usun, et saame kõikide fraktsioonide toetust. suur tänu! suur tänu, härra Nagi! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimene juuni, nüüd on, teeme väikese pausi, kümme minutit, enne seda, kui ootab meid ees kuulamine teemal Facebook. Äh, mul on lihtsalt vaja väikest pausi ja Facebooki üritusega alustame täpselt kell seitseteist kolmkümmend, mitte sekunditki hiljem, nii et äh, palun, kui tahate tulla kuulamisele, siis palun tulge tagasi. Facebook ja Cambridge Analytica juhtum algab kell seitseteist kolmkümmend, aitäh!